by the competent Czech authorities of the election of Mr. härra Wojciech Milan on valitud Jiří äh, Haveli asemele alates äh, äh, üheksandast juulist, ma tahaksin teda tervitada ning niikaua, kuni kontrollitakse üle, kas on mingeid huvide konflikte E, e, president vabandab. ma räägin äh, lähemale mikrofonit. tegemist on ametliku teadaandega, see on protokolli jaoks ning kuna ta on äh, alla kirjutanud ka avaldusele, mille kohaselt äh, tal ei ole üheski ametis, mis oleks vastuolus tema mandaadiga, siis härra Vojtšik, millal asub tööle parlamendis ning ta, ta saab kasutada kõikidel laialdavaid õigusi. teiseks Viktor Uspatšitšilt äh, sain äh, palve seoses Vilniuse kohtus äh, alustatud kohtuasjaga tema parlamentaarse immuunsuse kohta ning kõik taotlused avaldatakse protokollis ning kui vastuväiteid esitada, siis on